lugupeetud daamid ja härrad, pädevad Itaalia ametivõimud on andnud mulle teada, et äh, Rosario Crocetta on alates seitsmeteistkümnendast detsembrist kaks tuhat kaksteist valitud Sitsiilia regiooni presidendiks ning alates äh, sellest päevast äh, asendab teda proua Francesca Bracciuma. õnnitlen härra Crocettat valimise puhul ning parlament äh, konstateerib vastavalt Euroopa Parlamendi saadikute valimise äh, seaduse artikli seitse mm, lõike üks ja kodukorra artikli neli lõike üks äh, ja lõigete üks ja neli äh, kohaselt teadmiseks, et Crocetta koht on vaba ja võtab teadmiseks proua Crocetta määramise ning vastavalt kodukorra artiklile kolm lõikele kaks osaleb ta Äh, parlamendi ja parlamendiorganite töös täiel määral, eeldusel, et ta on eelnevalt kirjalikult äh, avaldanud, et tal ei ole ühtegi ametikohta, mis ei oleks ühildatav Euroopa Parlamendi saadiku tööga. proua Frieda Brepuls on äh, andnud mulle teada, et ta peatab oma saadikuvolitused alates äh, kolmekümne esimesest jaanuarist kaks tuhat kolmteist, parlament võtab selle teadmiseks ning vastavalt kodukorra artiklile neli äh, võtab ta teadmiseks, et äh, alates sellest hetkest on äh, tema ametikoht vaba. Äh, Bulgaaria pädevad ametivõimud andsid mulle teada, et härra Borisov asendab proua Iljana Ivanovat. ma tervitan uut kolleegi ning ma annan teada, et härra Borisov äh, vastavalt kodukorra artiklile kolm äh, osaleb täieõiguslikult äh, parlamendi ja parlamendiorganite töös kuni e, e, e, kui ta on eelnevalt teada andnud, et tal ei ole ühtegi ametikohta, mis ei oleks kooskõlas Euroopa Parlamendi saadiku tööga Rumeenia pädevad ametiasutused on andnud mulle teada, et äh, härra Georg Bekali alates üheksateistkümnendast detsembrist kaks tuhat äh, kaksteist valiti Rumeenia parlamenti, mm, parlamendi kodukorra artikli neli kohaselt konstateerib parlament, et äh, tema koht on vaba ja annab seda teada ka vastavale riiklikele asutustele. Rumeenia ametiasutused E, on öelnud, et härra Dumitrus Fisku asendab härra Bekaliid, ma e, tervitan uut kolleegi ning e, tuletan meelde ka seda, et härra Zamfirescu kohta käivad samad kodukorra sätted, ta osaleb täiel määral parlamendi töös eeldusel, et ta on enne kirjalikult teada andnud, et tal ei ole ühtegi ametikohta, mis ei oleks äh, kooskõlas Euroopa Parlamendi saadiku mandaadi teostamisega. Kreeka pädevad ametiasutused on pöördunud minu poole taotlusega võtta mm, saadiku puutumatus härra Spiros Danelliselt vastavalt kodukorra artiklile kuus lõikele kaks edastatakse see teade õiguskomisjonile, õiguskomisjon oma seitsmeteistkümnenda detsembri kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta mm, koosolekul Äh, kont-, kontrollis äh, parlamendi